aires. hyvää huomenta istunto on avatud ja tere hommikust istung on alanud sellega ja loodetavasti päevast tuleb meeldiv päev meil on nüüd esimene päevakorrapunkt Haudala raport ja